teistsugune. Äh, minu meelest taolisel juhul äh, inimene peab ikkagi saama rääkida, see raportöör, ja minu arvates see asi tuleks uuesti hääletamisele panna. jah, härra Kolnis. võite arvata, et me tegelesime väga äh, põhjalikult selle küsimusega, lähtudes ka kehtivast kodukorrast. härra Šimanski eitav suhtumine raportisse oli enamikule osavõtjat, saadikutest teada ja seda võis arvata, et ka hääletustulemus saab olema ka ettearvatav. aga sõltumata sellest on tegemist olukorraga, et vaatamata sellele, Äh, et talle sõna ei antud, äh, mis ta tuleks kindlasti kritiseerida, on artikli ükssada seitsekümmend üks L lõige üks äh, kohaselt presidendil ehk siis koosoleku juhatajal õigus oma otsus langa-, langetada. proua Podimata otsust ei saa vaidlustada, kuna see on sätestatud meie kodukorras. mina seda muuta ei saa lugupeetud daamid ja härrad, täna hommikul te kindlasti nägite eh, Louis Wise'i hoones olnud eh, loosungid, mis nõudsid eh, nende ajakirjanike vabastamist, keda peetakse kinni Süürias. Euroopa Parlament sooviks sellega ajakirjanikele demonstreerida, et me pole neid unustanud, nende perekonnad peavad saama meilt sõnumi, et me toetame neid ja toetame neid kõigi võimalike vahenditega. Süüria on vaieldamatult täna kõige ohtlim koht ajakirjanike jaoks, alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Süürias hukkunud kakskümmend seitse äh, ajakirjanikku kuusteist ajakirjanikku on praegu seal pantvangis, mõned on lihtsalt röövitud, mõned on lihtsalt äh, jäljetult kadunud, paljudest pole juba kuid midagi kuulda, nende hulgas on väga palju ajakirjanikke, kelle kodumaa on Euroopa Liidus, äh, äh, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Poolast ma arvan, et äh, nende ajakirjanike julgust jääb vaid äh, üle imetleda, kes tõepoolest äh, selle nimel, et me seal oleks vabad, tagatud vaba juurdepääs informatsioonile, panevad mängu oma elu. Nad kogevad aastaid brutaalset kodusõda ja vägivalla laieneb Süürias üha enam ja enam kui ausalt öeldes neid ajakirjanikke seal poleks, siis me ei teakski tegelikult mitte midagi sellest, mida seal toimub, ei teaks nendest massimõrvadest eh, rahuliku elanike, laste ja naiste kallal me mõtleme täna kõikidele nendele ajakirjanikele, kes on Süürias hukkunud, sõltumata sellest, kas need on Euroopast pärit, Süüriast pärit või eh, mujalt pärit ajakirjanikud, mistõttu me nõuame äh, Äh, vangistatud ajakirjanike viivitamatut vabastamist. nüüd aga alustame hääletamist ja kõigepealt on vaja hääletada proua Ferreira raporteid. proua Ferreira on äh, haigeks jäänud ja täna asendab teda kolleeg Sanchez Presedo soovitame proua Ferreirale paremat tervist. ja enne seda, kui me hakkame hääletama, annan sõna proua Poolsile. Um, is... suur aitäh! tahan lihtsalt selgitada, et me palume edasi lükata see seadusandlik resolutsioon selleks, et me saaksime jätkata läbirääkimisi nõukoguga